Eh, welcome. Eh, tere hommikust, proua Tyson. volinikukandidaat tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja tööjõu mobiilsuse küsimustes president äh, Jean-Claude Junckeri missioonikiri ütleb, et proua Tyson osaleb nendes projektides, mida koordineerib äh, asepresident, äh, kes vastutab tööhõive konkurentsi eest ja samuti Euroopa ja sotsiaalse dialoogi eest. ta teeb tihedat koostööd ka äh, majandus- ja rahandusasjade volinikuga ning maksustamise tollivolinikuga. proua Tyson äh, saab komisjoni teenistuse toetuse tööhõive peadirektoraadilt, äh, sotsiaalpoliitika peadirektoraadilt ja teda toetavad ka järgnevad üksused, tööturureformid oskused ja kvalifikatsioonid, kutseõpe ja täiskasvanute õppepoliitika ning puuetega inimeste õigused, samuti Eurostat. ta vastutab ka suhete eest nelja ametiga, tööohutus- ja töötervishoiuametiga, Euroopa Kutseõppe Arendamiskeskusega elu- ja töötingimuste parandamise fondiga ning Euroopa koolitusfondiga. kooskõlas nende suunistega, äh, mille alusel komisjoni koosseis heaks kiidetakse, hindab parlament volinikukandidaatide pädevust ja nüüd ma tsiteerin, äh, tuginedes siis nende üldisele pädevusele, pühendumusele Euroopale ja isiklikule sõltumatusele Äh, me hindame äh, nende teadmisi äh, neile eraldatud pädevusvaldkonnas ja nende suhtlemisoskust. enne kuulamist tahaksin öelda veel ka seda, et te olete kirjalikult vastanud meile esi-, meie poolt esitatud ettevalmistavatele küsimustele, need kirjalikud vastused on saadikutele välja jagatud kõigis keeltes. niisiis, me oleme kõik selleks kuulamiseks väga hästi valmistunud ja nüüd tuleb teil vastata siis suulistele küsimustele. mõne sõnaga ka selle tänase kuulamise struktuurist. proua Tyson kõigepealt äh, saate te pidada siis sissejuhatava sõnavõtu, mis ei tohi olla pikem kui viisteist minutit. Äh, lõpus on teil ka kuni viis minutit aega selleks, et siis äh, esineda lõppsõnaga. pärast sissejuhatust esitatakse teile nelikümmend viis küsimust parlamendisaadikutelt ning Äh, me kasutame nõndanimetatud pingpongi põhimõtet, äh, mis tähendab, et iga küsimuse vastuse jaoks on eraldatud kolm minutit, nii et üks minut küsimuse jaoks ja kaks minutit vastuse jaoks. kuna küsimusi on väga palju, siis ma palun, et peetaks kinni kõneajast. ja kui keegi kõneaega ületab, siis äh, ma katkestan teda väga karmilt. kui Äh, küsimuse esitaja ei ole kohal sel ajal, kui ta peab küsimuse esitama, siis see küsimus jääb lihtsalt ära. Äh, vaba mikrofoni vooru ei ole ning äh, tööhõivekomisjon on peakomisjon, mis vastutab selle kuulamise eest, aga samuti kultuurikomisjon ja naisõiguste komisjon Äh, nemad samuti osalevad selles äh, kuulamises kui assotsieerunud komisjonid, tervitame oma kolleege nendest kahest komisjonist ning nagu kõnelejate nimekirjas öeldud, on ka neil võimalik äh, esitada küsimusi, mis puudutavad nende komisjonide pädevust. esimeses voorus esitavad küsimusi fraktsioonide koordinaatorid ja samuti saab sõna üks fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute esindaja tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et tõlge on olemas kahekümne kolmes keeles. kõik kõnelejad saavad seetõttu kasutada oma emakeelt, mina kavatsen seda teha peatselt. kõnelejatel palutakse meeles pidada seda, et kõik, mis nad ütlevad, et tõl-, seda kõike tõlgitakse ja seetõttu palun mitte rääkida liiga kiiresti proua Tyson on teatanud, et ta kasutab oma emakeelt, hollandi keelt küsimustele vastamiseks. põhjuseks on see, et, et ta tahab ennast väljendada nii selgelt ja täpselt kui võimalik. võin lisada, et need inimesed, kes siin parlamendis pikem, pikemalt on olnud, teavad, et proua Tyson valdab vabalt prantsuse ja inglise keelt Äh, seda tänast kuulamist kantakse üle parlamendi veebilehel ja te võite seda hiljem vaadata ka videos. see video on samuti parlamendi veebilehel. ja nüüd lähen mina üle oma emakeelele, äh, rootsi keelele ning äh, teen rootsi keeles väikese sissejuhatuse ja see on üsna isiklik üks äh, minu äh, mälestusi, äh, mis on seotud selleaastaste Euroopa Parlamendi valimistega, on üks telefonikõne vikaarilt, kes töötas ühes Rootsi kirikus Rootsi lõunaosas. tegemist oli naissoost vikaariga ja ta oli äärmiselt mures äh, Äh, sotsiaalse viletsuse pärast, mida ta kõikjal enda ümber nägi. Äh, ta nägi, kuidas äh, parkimisplatsil seisavad veoautode read, mis ootasid uut laadungit. tihtipeale veoautojuhid elasid nendes veoautodes, neil ei olnud Ähm, mingeid äh, korralikke töötingimusi, kui nad ei juhtinud autot parajasti, siis nad palka ei saanud, koju nad ka ei saanud minna, nad pidid lihtsalt ootama seal uut laadungit, neil oli raske saada toitu ja nagu te teate, talvel võib olukord Rootsis olla üsna karm äh, mõnikord äh, nad kasutasid siis selliseid väikeseid elektripliite Äh, äh, ja lihtsalt äh, liiga kallis oli isegi automootorid sees hoida selleks, et sooja saada. selline oli olukord siis transpordisektoris, aga sarnast olukorda näeme ka paljudes teistes sektorites, eriti naiste olukord paljudes sektorites on murettekitav. see on olukord tänases Euroopas inimeste õigused on kriisi tõttu kadunud. inimesed Äh, kes tahavad tööd, neil ei ole lihtsalt mitte üksnes võima-, äh, võimalik tööd leida, vaid neil ei ole ka mitte mingisuguseid äh, õigusi. Euroopa Liit on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast liiga kaugel. sada kakskümmend miljonit inimest on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. paljud nendest on lapsed Eh, selle aasta juulis eh, oli tööpuuduse määr Euroopa Liidus keskmiselt kakskümmend kaks protsenti. liikmesriigiti on olukord sugugi üsna erinev, mõne, erinev, mõnedes liikmesriikides on tööpuudus nii kõrge, et eh, rohkem kui pooled riigi noortest on tööta ja me oleme näinud, millele see olukord, milleni selline olukord viib, me näeme kas või seda, kui vaatame Euroopa Parlamendi valimise tulemusi inimesed on pettunud meeleheitel ja nad pöörduvad meeleheites populistlike ja ebademokraatlike erakondade poole. see ei ole äh, äh, vääriline aastale kaks tuhat neliteist. meie ülesanne on hoolitseda Euroopa tööturu eest ja luua uusi jätkusuutlikke töökohti. kui me ei äh, me ei taha konkureerida ju äh, kehvade töötingimuste ja madalate palkade vallas. me leiame, et kõigil inimestel peaksid olema võrdsed võimalused, kõigil peaks olema võimalus leida oma koht tööturul ning seetõttu me peame suutma jõuliselt tege-, tegutseda ning äh, uus volinik, kes selle valdkonna eest vastutab, äh, tema, tema ees seisavad väga suured ülesanded, mina ja teised Euroopa kodanikud ootame, et ta on piisavalt arukas ja piisavalt äh, tugev, et seda äh, rasket ülesannet täita ja et ta on piisavalt vapper, et ette võtta muutusi. praegu ei ole aeg lihtsalt istuda ja oodata, praegu on aeg tegutseda ja nüüd annaksin sõna proua Tysonile sissejuhatavaks sõnavõtuks, et ta saaks